Right. paluksin kõigi tähelepanu. mul on hea meel tervitada teid siin tänasel koosolekul. kavatsen alustada nii kiiresti kui võimalik, me oleme pisut hiljaks jäänud küll, aga pean juhtima teie tähelepanu sellele, et me peame lõpetama kell viis täna sest meil on ühine kohtumine pärast seda, nii et meil on ajakava, mis on selline, millest me peame rangelt kinni pidama. ja pean vabandama meie esimehe Jean Artüi nimel, kes, kes peaks poole viieks umbes jõudma. ta on hetkel Prantsusmaal hõivatud, aga jõuab kohale siis niipea kui võimalik seepärast võtame kõigepealt päevakorra kinnitamise, juhiksin teie tähelepanu sellele, et päevakorrapunkt seitseteist äh, on palve tuua see ettepoole. kolleeg Holmeier ühineb meiega. see toimub siis pärast üheksanda päevakorrapunkti ar arutamist homme hommikul. nii et seitseteist tuleb pärast üheksat homme hommikul kas keegi on selle vastu? ei ole. ja rõhutaksin veel kord ajapiirangute küsimust. homme hommikul on meil valimised. valime aseesimehed kell üheksa hommikul. seepärast, kolleegid, kui te soovite osaleda valimistes, siis palun olge kohal kell üheksa ja kordan veel kord oma sõnumit, me peame ajakavast rangelt enam kinni pidama. ja nüüd, minnes edasi juhataja teadaannete juurde, neid ei ole ja seega võtan kohe päevakorrapunkti number kolm. Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise hindamine seoses selle vahehindamise ja üheksanda raamprogrammi ettepanekuga. raportööriks on härra Torvalds ja annan sõna härra Torvatsile. tänan, esimees. see on meeldiv kohustus olla Horisont kaks tuhat kahekümne raportööriks eelarvekomisjonis. see on olnud väga edukas Euroopa Liidu programm, kus Euroopa Liidu ta-, lisandväärtus on olnud selgelt nähtav me teame, et iga euro, mis kuulutatakse teadusuuringutele, innovatsioonile, toodab umbes üksteist eurot Äh, otsese või kaudse majandusliku mõjuna või innovatsioonina, uute toodetena. edumäär ei ole olnud nii suur kui varasemad, kui eelkäijate puhul, kuid see, seda, selle põhjuseks on mitmed faktorid. kõigepealt taotluste esitamise menetlus on, on erinev varasematest programmidest äh, kinnitatud taotlused, äh, neid koheldakse kui uusi. see on seega topelttöö, siis Euroopa Liidu rahastamine on kasvanud, riiklikud äh, kulutused taas vähenenud. Äh, ITRE komisjon ja Euroopa Komisjon loodetavasti tegelevad esimese küsimusega ja teine küsimus on see, kus meie kui eelarvepädev organisatsioon saab sekkuda strateegia kaks tuhat kakskümmend suuna, näeb ette, et me suuname teadusuuringutele innovatsioonile kolm protsenti SKT-st. see on ühine eesmärk Euroopa Liidu tasandil ja riik, siseriiklikul tasandil. kui aga siseriiklikke eelarveid kärbitakse, siis Euroopa Liidu eelarve peaks suurenema selle eesmärgi täitmiseks. ja see on muidugi raske sellise eelarve puhul, kus äh, meile avaldavad erinevad asjad survet pidevalt. see kehtib ka järgmise raamprogrammi kohta pärast Horisont äh, kaks tuhat kahtekümmend. me peame äh, rahastamise hoidma nii kõrgel tasel kui võimalik. kõik, siin hetkel on puudu kõik viited EFSile aga nagu me, me teame, et Euroopa Parlament ei tervitanud neid kärpeid ja seepärast ma kavatsen ka ise, kavandan ka ise muudatusettepanekuid tegelikult. mis puudutab Brexitit, artikkel viiskümmend ei ole veel käivitamist leidnud, aga järgmisel nädalal see ka siis toimub horisont kakskümmend kakskümmend saab olema oluliseks elemendiks siiski läbirääk-, Brexiti läbirääkimistel. raam, üldeelarve ei saa olla rohkem kui üks protsent äh, liidu RKT-st ja kui Ühendkuningriik lahkub, siis see tähendab, et eelarves on vähem raha. kas teadusuuringud ja innovatsioon siis jäävad samale tasandile ja kas, ja kas Ühendkuningriik äh, osaleb järgmises äh, raamprogrammis, on küsimus. seda me hetkel ei tea. nagu Ramsfeld kunagi ütles, pärast aastat kaks tuhat üks on, äh, on teatud, on teatud teadmata asjad ja teadmata teadmata asjad muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljapäeval, nii et aega palju ei ole, aga minu poolt hetkel kõik uh,. Thank you, Mr Raportöör. tänu, raportöör. nüüd on sõna kolleegidel. José Manuel Fernández. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria uh, referir uh, as posições, dizer que estou basicamente. Uh... Tänan, ma tahaksin tänada raportööri tema sõnade eest ja ma olen põhimõtteliselt äh, öelduga nõus. me peame meeles pidama, et meie eesmärk äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmiga oli see, et me kulutame kolm protsenti SKT-st teadusuuringutele ja arengustegevusele, aga sellega peavad ühinema ka eraettevõtted, mitte ainult avalik sektor siseriiklikud eelarved, struktuurifondid peavad olema suunatud sellele eesmärgile ja selle täitmisele. on mitmeid kokkuleppeid ka minu koduriigis Portugalis, mille eesmärgiks on edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni, kuid probleem on, et Horisont kakskümmend kakskümmend ja kaheksa miljardit eurot see on, on esmatähtis Euroopa konkurentsivõime tagamiseks, majanduskasvu, äh, majandusarengu tagamiseks programmide täitmise edukus on samuti oluline. komisjon on suurepärast tööd teinud siinkohal. ja me pea, arvan, et me peaksime avama äh, selle Horisont kakskümmend kakskümmend programmi VKE-dele. meil on VKE-de instrumendid, mis mängivad väga olulist rolli, ärgem unustagem, et VKE-d on Euroopa majanduse selgroog Horisont kaks tuhat kakskümmend aitab meie ühiskonnal lahendada neid väljakutseid, mis tema ees seisavad, vananev rahvastik, kaasatus, sotsiaalsed aspektid. Need on äh, äärmiselt olulised ja Horisont kakskümmend kakskümmend peab ka selles osalema, nii et me toetame seda programmi, kuid seda tuleb täiendada mitte ainult läbi äh, strukturaalsete investeerimisfondide, mida haldavad liikmesriigid, vaid ka läbi programmide, mis, äh, mille osaks on kaasamine ja sotsiaalsed aspektid. kindlasti on meil vaja ka EFSit muidugi, Junk-, Junckeri plaani. seepärast on oluline sünergiate tekitamine erinevate fondide vahel praktikas näeme me seda, et äh, EFSI on andnud suure panuse horisont äh, kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisse, see tähendab siis teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonda. ja see kõik on meie majanduse ja ühiskondade teenistuses. suur tänu Eh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin vabandada meie variraportööri nimel, et kes ei saa praegu kohal olla, aga kes palus, et ma võtaksin tema nimel sõna. kõigepealt tahaksin ma härra Toorvaltsi tänada, raportööri tänada äh, me üldjoontes oleme nõus kõigi nende ideedega, mis ta on välja toonud ja meie meelest eh, Horisont kakskümmend kakskümmend programm on programm, millele on osaks saanud väga suur tähelepanu ja selle ellurakendamine on samuti väga tähtis ja seda mitte ainult eelarve seisukohast, vaid ka sellest seisukohast, et kas me oleme tõesti saavutanud kõik eesmärgid, mis me oleme endale seadnud. me oleme üldiselt nõus härra Torvaldse ettepanekutega, eh, kuidas parandada programmi Horisont kakskümmend kakskümmend. aga meie meelest on väga tähtis ka eh, mitte silmist lasta selle programmi lõppeesmärki, ehk siis teadusuuringute edendamist ja meil oleks meeldinud, kui sellel oleks suuremat tähelepanu osutatud ja meil oleks meeldinud, et kuidas oleks, äh, kui oleks paremini näidatud ära ka seda, et kuidas näiteks programmiga Kosme koostöös on võimalik midagi saavutada, kuidas paremini kaasata VKE-d ja me oleme kom-, oma komisjonis väga palju rääkinud ka sellest programmist ja selle finantseerimisest ja eriti, kui me äh, arutasime EFSit, me oleme väga kriitiliselt ka suhtunud sellesse, tulnud välja omapoolsete ettepanekutega. oleme rääkinud sellest, kuidas parandada just finantseerimise külge, rääkinud eelarvelisest mõjust ja me oleme üritanud ka tagasi saada seda raha, mis programmist Horisont kakskümmend kakskümmend on võetud, võetud ja mujale suunatud. ja meile on räägitud, et äh, teinekord on vaja võtta äh, sellistest programmidest raha ja suunata see EFSisse aga Need on äh, väikesed nüansid, aga põhimõtteliselt oleme me ära Torvaldse ettepanekuga nõus. aitäh, Heider. kas keegi soovib veel sõna? annan siis sõna tagasi raportöörile, kui ta sooviks veel sõna võtta, kommenteerida. ja ma teen lühidalt vaatame järgmise raamprogrammi kavasid, ma ütleksin, ma vaatasin komisjoni veebilehte ja vaatasin, mis seal on kirjas järgmise raamprogrammi osas ja mis on toimumas, millised summad. ja tegelikult ma ei saanud päris hästi aru. see info oli hajutatud, nii et suurim probleem on nüüd mahtuda Äh, kuskile sinna vahele, kui Ühendkuningriigid, äh, Ühendkuningriik lahkub ja me ja samas pressime siia sisse satelliiteelarved, et mis saab üldeelarvest, et kui meie eelarveline eluruum, kui lubate kasutada seda väljendit, teeb meie olud väga kitsaks. Äh, nagu kolleeg, kolleegid ka ütlesid, ma olen ka nõus Aideriga oleme võim-, põhimõtteliselt ühel nõul, see puudutab ka VKE-sid ja üritame ühiseid eesmärke saavutada. suur tänu, härra raportöör. kuna siin valitseb konsensus, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on väga oluline osa Euroopa Liidu eelarvest, äh, Brexitiga või ilma äh, järgmise ametiaja jooksul kindlasti järgmise finantsperspektiivi kontekstis saab, on vahenditega kitsas, nii et kindlasti tuleb tähelepanu pöörata rohkemgi kui varem lisandväärtusele ja tuleb silmas pidada uusi prioriteete. Horisont kaks tuhat kakskümmend minu jaoks tundub olevat töökohtade loomise, majanduskasvu, konkurentsivõime võtmeks ja isiklikult ütleksin, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on äärmiselt oluline ka Ühendkuningriigi jaoks see on küll väga isiklik märkus, aga ma väga loodan, et kahe-kolme aasta pärast tõdeme, et Ühendkuningriik täielikult osaleb ja ka panustab Horisont kakskümmend kakskümmend programmi, nii et võib-olla mõne, mõned meie hirmud jäävad alusetuks, aga tänan teid teie märkuste eest ja meeldetuletuseks, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas märts kell üks päeval kahekümne kolmas märts kell kolmteist null null. hääletus meie komisjonis on kahekümne viiendal aprillil ning ITRE hääletus, kes on siis vastutav komisjon, on kahekümne üheksandal mail. tänan. Turning to item four. nüüd neljas päevakorrapunkt milleks on siis tulude ja kulude prognoosid eelarv, Euroopa Parlamendi eelarves aastal kaks tuhat kaheksateist. annan sõnajärje raportöörile, selleks olen ma ise. ja kõigepealt äh, paar kommentaari alustuseks. meil on olnud terve rida kohtumisi juba variraportööridega ja ma tänan neid panuse eest, meil on olnud väga konstruktiivseid kohtumisi. ja olukord on nüüd selline, et me kohtume kahe asepresidendiga juhatusest kell kuus kolmkümmend, ehk siis pool seitse täna õhtul. aga äh, teatud üllatusega võin tõdeda, et äh, eelarvekomisjon ei osalenud juhatuse koosolekul, kus oleks olnud äh, normaalne arutada neid ettepanekuid, mida me oleme siin teinud. oli üllatus, et me ei osalenud ja ma olen ka ise pisut üllatunud, et esimeste konverents võttis üldse sellise otsuse, et täiskogu arutelu ei tule äh, parlamendi eelarve osas, eelarve prognoosi osas, aga variraportööridega kohtumiste tagajärjel on mul hea meel tõdeda, et komisjon toetab mind Äh, kõigepealt on kindel otsus kulutuste osas, et meie ettepanek langeb kokku äh, põhimõttega, et äh, kulutused jäävad alla kahekümne protsendi rubriigi viis ülemmäärast ning meie eesmärk on, et kui eelarve suureneb, siis see ei suurene üle inflatsiooni taseme ja see on null koma seitse protsenti, tuletan meelde hetkel on, ettepanek küll on praegu veel pisut vara, aga et kasv jääb null koma üheksakümne viie protsendi juurde. Äh, mida on arutatud teemadest? selle, kõigepealt hoonete äh, teema, eriti PHS-i hoone, äh, turvalisus siis äh, Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamine aastal kaks tuhat üheksateist, kommunikatsioonikampaania, mida tuleb rahastada, osa sellest rahast kulutatakse aastal kaks tuhat kaheksateist ning raamatukogu digitaliseerimine. Need on sellised kõnekamad teemad, variraportöörid äh, on nendest teemadest teadlikud, me oleme neid arutanud, varireportöörid loodetavasti teavad ka, et me täna õhtul kohtume kell pool seitse esimese lepituse kontekstis ja mul on hea meel tõdeda, et me oleme saanud kakssada neli muudatusettepanekut algse raportile. me oleme nendega parajasti tööd tegemas ja ma tänan kõiki, kes on muudatusettepanekuid esitanud. hetkel annangi sõnajärje üle äh, fraktsioonide nimel kõnelejatele. Eh, suur tänu, härra esimees, kui lubate ma alustaksin äh, siis sellest, et äh, ma avaldaksin tänu selle seni tehtud töö eest. mul on äh, väga hea meel selle raporti kvaliteedi ja eesmärkide eest, kuid Euroopa Liidu eelarve, ärgem unustagem, on investeeringute eelarve. üheksakümmend neli protsenti on äh, keskendunud investeeringutele ja kuus protsenti ainult institutsioonide halduskuludele. selline näeb välja Euroopa Liidu eelarve. kuus protsenti institutsioonidele. parlamendi osa sellest eelarvest on alati olnud aga äh, turmtule all üks äh, eesmärke, millele, mille me peame endale seadma, on äh, loomulikult see, et äh, me teeme oma seadusandlikku tööd hästi. seadusandlus, mis on kehva kvaliteediga, on kehv seadus ja see on loomulikult ka väga kulukas, mille maksavad kinni Euroopa maksumaksjad kuid õnneks on meil suurepärased personaliliikmed igal pool fraktsioonides, meil on suurepärased nõunikud, meie komisjoni sekretäriaat on tubli ja lisaks sellele on meil institutsioonides tööl tublid tõlgid ja tõlkijad ja see raha, mida me kasutame, mida pole tegelikult väga palju, on ära kasutatud väga mõistlikult. üheksakümmend neli protsenti, ma tuletan meelde, Euroopa Liidu eelarvest on suunatud investeeringutele, kuus protsenti halduskuludeks institutsioonides. ja esimees, kas teil on Ühendkuningriigis tuua näide äh, mõne sellise eelarve kohta kus, kus ainult kuus protsenti on halduskuludeks ette nähtud? ma ei tea, kas on maailmas äh, teil oma koduriigis äh, sellist institutsiooni olemas, mina kindlasti ei tea ühtegi teist sellist institutsiooni, kus ainult kuus protsenti eelarvest on, on halduskulude katteks. kuus protsenti kõikide institutsioonide jaoks, sealhulgas regioonide komitee, majandus- ja sotsiaalkomisjon, nõukogu, Euroopa Komisjon, ja parlament äh, osa sellest kuuest protsendist on vähem kui kakskümmend protsenti. mina arvan, et kõik, kes toetavad Euroopa Liitu ja Euroopa projekti, on nõus sellega, et me peame leidma paremad kontaktid Euroopa kodanikega. peame tagama, et nad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal osaleksid rohkem valimistel ja et valimisosalus tõuseks ja sellepärast tuleb tuleks käivitada kampaania, milles me räägime sellest, mida me siin teeme, julgustame inimesi tulema valima järgmistel valimistel. selleks on vaja ka seljatada mõned meie ees seisvad probleemid. näiteks julgeolekuküsimused, mis on, mis kaasnevad hoonetega, kuid kaitse tuleb ennast ka küberrünnakute eest. me ei saa kogu aeg eelarvet ainult kärpida ja selle taandada nullini meil on ju praegugi käimas äh, hoonete turva, äh, turvalisemaks muutmise projekt, meie eelarve peab tagama järjepidevuse. ja kui ma nüüd järjepidevusest siis räägin, siis ma pean siin silmas seda, et on võetud endale ju teatud kohustused eh, hoonete ja ehitistega ja saadikute tegevust puudutavad küsimused, me ei saa kõiki neid asju hakata igal eelarveprotsessi puhul jälle uuesti otsast peale läbi rääkima ja ikka on äh, nii nende eelarvete arutluselt on äh, palju populiste, kes kasutavad ära seda teemat ja räägivad kogu aeg sellest, et äh, et raisatakse raha ja et kulud tuleb kokku tõmmata. oluline on see, et me saaksime kõik äh, sõna võtta oma emakeeles äh, Euroop-, kui see on Euroopa Liidu ametlik keel ja see tähendab seda, et meie institutsioonid peavad olema tõhusad. Nad peavad olema tõhusad muuseas ka keskkonna mõttes, säästlikud aga tõhusus tuleb tagada igal tasandil, sealhulgas ka meie enda kuluartiklite puhul. me peame suutma saavutada loomulikult oma peamise eesmärgi öö, hea seadusandlus, kasutades selleks vähem ressursse, aga isegi kui neid ressursse on vähem, on neid siiski vähem, ilma nendeta ei saa hakkama, muidu me ei saa oma tööd teha korralikult. nii et loomulikult sellise institutsiooniga kaasneb alati teatud kulu ja, ja investeeringuid tuleb teha. kärped on jah, tähtsad, aga seni, kuni nad ei sea ohtu neid äh, põhimõtteid, jah, kärpida seal, kus on võimalik, aga see ei tähenda seda, et igal pool tuleb äh, kokku hoida, kvaliteedis näiteks. me peame tagama, et lõppkokkuvõttes ei ole Euroopa kodanikud need, keda hakkab kogu see kärpeasi negatiivselt mõjutama aga ma olen veendunud, et me mingisugusele kokkuleppele jõuame. ja me oleme jõudmas selle mandaadi teise poolde lõpuossa ja järjest rohkem loomulikult äh, üritavad inimesed hakata kasutama ära Euroopa Liidu eelarvet selleks, et Euroopa vastu kampaaniat teha. üsna tihti on need inimesed muuseas ise Euroopast saanud raha. ja siis noh, näiteks hakkavad naisi solvama, inimesed, kes saavad raha Euroopa Liidu eelarvest, hakkavad õõnestama Euroopa Liidu alast, alu, ala, ala, alustalasid. aga meie koda peabki olema esindajate koda kuid me ei saa äh, lubada endale radikaliseerumist ja selle vooluga kaasa minemist, olgu see vasak- või parempoolne. suur tänu! Thank you very much. Uh, Mr. Dos suur tänu, härra Dos Santos. mikrofon palun kõnelejale. okei okay,, thank you eh,. Muito obrigado, president eh.. suur tänu, härra esimees. esimees teie raportiga lähevad need asjad päris hästi, nagu ma saan aru, on väga palju muudatusettepanekuid tulemas ja see tähendab seda, et arutelu ainest on palju. ma täna ei hakkaks praegu siin detailidesse keskenduma, sellepärast et äh, üsna pikk tee on veel ees. Äh, lepituskohtumised äh, intergrupi kohtumised, raportöörid, variraportöörid, peame fraktsioonides kokku koguma seisukohad. nii et äh, päris palju on meil teha. minu sõber ja kolleeg äh, Jose Manuel Fernandez juba ütles mõned väga olulised seigad ära ja ma tahaksin raportööri muuseas tänada selle koostöövalmiduse eest ja, ja hea õhustiku loomise eest milles me oma tööd oleme saanud teinud. variraportööridega kohtumised on toimunud, lisaks sellele kahepoolseid kohtumisi, terve rida ja see kõik näitab seda, et on tõesti suur soov jõuda hea lõpplahenduseni, kuid mõned punktid muidugi tekitavad teatud äh, probleeme ja vasturääkivusi. meie kulud ei saa olla kõrgemad, kui on inflatsioon, olnud ja, ja nende asjade ohjes hoidmine ei ole kerge ülesanne. raportöör on teinud omalt poolt mõningaid ettepanekuid ja meie fraktsiooni ettepanekud lähevad üsna kokku sellega, mida raportöör on ette näinud, kuid äh, tööd veel on. loomulikult äh, kärpeid tuleb teha, aga seda tuleb teha mõistlikult eelarvega on probleeme mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil ja ma olen oma senise karjääri jooksul üsna mitmetel eelarvealastel aruteludel osalenud ja variraportööride kohtumisel olen ma mõnedele oma seisukohtadele ka viidanud. kõigepealt esimene teema, läbipaistvus. kõigepealt tuleb tagada see, et kodanikud kõik teavad, millele kulutatakse ja kuidas. ja kuidas kulusid kontrollitakse ma arvan, et äh, see on ülioluline. teine tähtis aspekt on äh, tõhusus, no läbipaistvusel ei ole mitte mingisugust mõtet, äh, kui tõhusust ei ole, härra Fernandes selle teema ka tõstatas. me peame seadusandluse kvaliteeti tõstma ja, ja seda seadusandlikku tööd, protsessi tõhusamaks muutma ja võitlema demagoogia vastu parlamente loomulikult ei tohi äh, lämmatada või suukorvistada teatud äh, seisukohtade esindajaid, kuid samas äh, ei ole ka see päris normaalne, et Euroopa Liidu vahenditest abi või kasu saavad erakonnad või liikumised ründavad Euroopa Liitu. seega tuleb väga tähelepanelikult vaadata, et millistel eelarveridadel oleks vaja vahendeid suurendada, kust kokku hoida. loomulikult on kohandamisruumi veel üsna palju. näiteks meie fraktsioon on esitanud omalt poolt ka mõned ettepanekud. eelarveridade osas, mis praegu on meie meelest paisutatult esitatud ja ma arvan, et nende eelarveridade marginaali oleks võimalik ära kasutada mujal mõistlikumalt. ja tegelikult äh, see läheb kokku minu seisukohaga, millest ma rääkisin varem, tõhusus. me ei peaks äh, tagasi põrkuma võimaluse eest äh, nendes rubriikides vahendeid vähendada, kus neid vahendeid vaja tegelikult enam ei ole ja paigutada see raha kuhugi mujale. meil on vaja väga selgeid reegleid selle kohta, kuidas neid fonde või vahendeid, vabandust, kasutatakse ja loomulikult tuleb tagada täielik kontroll selle üle, kuidas seda raha kasutatakse. Need on põhimõtteliselt need seisukohad, mida ma täna tahaksin väljendada ja need on need põhimõtted, millest meie fraktsioon lähtub. ja kordan seda, mida on öeldud siin ka juba varem tagada tuleb see, et ühtsus saavutatakse suurte fraktsioonide vahel. ja eelarved e, parlamendi eelarvet tuleks kasutada selleks, et äh, rahastatakse õigeid asju ja mitte neid erakondi, kes tahavad õõnestada ainult Euroopa Liitu ja kui te seda tahate, siis meie kindlasti teie ettepanekuid ei toeta, meie tahame toetada Euroopa projekti, mitte äh, toetada demagoogia, aitäh! Thank you! suur tänu, härra Dos Santos! härra Kölmel, suur tänu! kedagi ilmselt ei üllata see, et mina siin tänan südamest äh, suurepärase töö eest härra raportööri. selles raportis on äh, sees väga palju oluliseid asju, mis ei ole sugugi lihtsad arutada ega ei ole ka vähetähtsad asjad. ma olen äh, paljudes punktides nõus eelkõnelejatega, aga ühes määravas punktis tulen tunnistada, olen teisel seisukohal mulle tundub, et siin luuakse praegu uut rinnet äh, kohas, kuhu ei oleks ju vaja üldse rinnet öö, äh, luua. nimelt öö, äh, kujunemas on nende rinne, kes ütlevad, et me peame kindlasti raha kulutama, meie parlament peab ka kindlasti palju raha kulutama ja kõik need, kes ütlevad, et öö, raha võiks ju ka kokku hoida, ka Euroopa Parlamendis, siis need paigutatakse kohe Euroopa vaenli-, vaenlaste kasti ja nende kasti, kes tahavad äh, õõnestada Euroopa Liitu. minu meelest ei ole see mõistlik lähenemine, me ei peaks üldse tõmbama siin äh, paralleele teiste parlamentidega, me kõik teame, et Euroopa Parlamendil tõesti on täiesti omalaadne struktuur, me ei ole ju äh, kokku tulnud selleks, et äh, valitsusaparaatuuri kontrollida meie töökorraldus on ja eesmärk on hoopis teistsugune ja see kõik paralleelide tõmbamine rahvusparlamentidega ei ole väga mõistlik. me peame hoopis äh, keskenduma sellele, et mille jaoks me raha kulutame, kas need eesmärgid on tõesti vajalikud, kui jah, siis tuleb neid rahastada niimoodi, et neid ülesandeid on võimalik ka täita ja ma arvan, et selles osas võime olla Euroopa Parlamendina enda üle üsna uhked meie saavutused, tuleb tunnistada, on väga head, meie vas-, meie, me oleme väga heas vormis selles mõttes, aga me ei saa öelda, et mõned küsimused äh, on äh, nagu püha lehm, mida ei tohi puutuda, vaid et igalt poolt tuleks vaadata, kas on võimalik kokku hoida. aitäh! suur tänu! Ah, suur tänu, härra esimees! mul on juba olnud võimalus öelda, et ma hindan teie raportit, tema põhisuuni, vähemalt kõike seda, mis on kirja pandud. et siis see kirjanduslik pool. aga kui me nüüd räägime arvudest, siis eh, sellega seoses on mul mõningaid märkusi. kõigepealt te ütlesite ja ma loodan, et ma ei saanud õigesti aru. Te ütlesite, et te öö, eh, soovite piirata kahe tuhande kaheksa Äh, aastaeelarve suurendamist null koma üheksakümne viie protsendiga, ma tõesti loodan, et ma valesti ei arva. kuuskümmend kaheksa protsenti parlamendi kuludest on personaliga seotud kulus ja meil on väga vähe mänguruumi selles osas, mis puudutab indekseerimise süsteemi arvutusi, need on, reeglid on paika pandud ja ei ole sugugi välistatud, et nende kuuekümne kaheksa protsendi osas et see protsent suureneb kolm või kolm koma kaks protsenti ja kui te soovite nüüd jõuda null koma üheksakümne viie protsendini, siis ma arvan, et kui me nüüd võtame arvesse seda, mis ma ütlesin, et, et siis me kukume allapoole kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ja ma ei ole sugugi kindel, et selline toimimine üldse võimalik oleks ja mul on tõesti reservatsioon see, seoses selle punktiga ja ma ei mäleta tõesti, et meie komisjon oleks oma nõusoleku andnud nende protsentide osas ja seda ei mit-, ja ka mitte sellel koosolekul, mis meil raportööridega on olnud. teiseks, mis puudutab ähm, kokkuhoidu, et ma olen äh, paika pannud reegli ja ma kinnitan seda, et me peame kokku hoidma sellistes Äh, eelarveridadesse, kus kolme viimase aasta jooksul on meil olnud kasutamata ülejääku. ja äh, siis ma olen ma, minu küsimus on, et kuidas need asjad täpselt sellega on, et need arved, arvud, mis on meile antud, ei ole minu meelest selged. meil on ühelt poolt öeldud, et selleks see meil on vaja kuuskümmend miljonit sellel aastal finantseerimaks aga kolmkümmend kaks äh, miljonit on juba ette nähtud ja mulle on selgitatud, et kolmkümmend kaks miljonit ei ole selles äh, kuuekümnes miljonis ja et ma tõesti soovin, et mulle reaalselt selgitatakse, et mis on parlamendi eelarves praegusel hetkel ette näinud, ette nähtud öö, äh, halduskuludeks või tööde teo-, teostamiseks. ja meil ei ole mitte kunagi olnud julgust ja minu meelest see puudutab meid kõiki, et me kõik vastutame selle eest, et meil on vaja oma kinnis, kinnisvara, kinnisvara jaoks ka eelarveridasid ja finantse-, finantseeringuid. nii et väga tähtis oleks teada, et kui palju me peame nüüd ette nägema kaadihoone finantseerimiseks. ja mul on väga selged soovid ka äh, ja palved meie peasekretärile ja haldusjuhtidele. ja härra raportöör äh, ja härra esimees, kuna täna te olete mõlema koha peal, et ma ei saa aru, et miks mõningates eelarvepunktides te olete läinud kaugemale sellest, mis peasekretär on välja pakkunud ma leidsin juba, et, et mõningates punktides on peasekretär olnud väga helde, aga teie olete veelgi heldem kui peasekretär. et võib-olla ma ei ole lihtsalt kursis mõningate eesmärkidega või mõningate solidaarsuspoliitikaga, aga siis samas on teisi selliseid eelarvepunkte, mis on väga, võib eelarve edasid, mis on väga delikaatsed ja seal te olete vähendanud vähendanud eelarvet ja tasemele kaks tuhat kuusteist, aga mitte kaks tuhat seitseteist näiteks, aga mis et mis põhjusel, et kui kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on need äh, summad meie käsutuses olnud, et miks siis nüüd tagasi pöörduda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juurde? ja viimane märkus. ma leian, et me peaksime Äh, arutama seda, äh, seda raha, mis meil on kommunikatsioonipoliitikaks ette nähtud ja ka valimiskampaaniaks. on selliseid ajahetki, kus ma tõesti küsin endalt, et kas meil Euroopa Liidu kommunikatsioonidirektsioon tõesti äh, võtab arvesse ja teadvustab kõiki neid tehnoloogilisi äh, muudatusi, mis on aset leidnud, et kui me vaatame noori, siis väga tähtsad on sotsiaalvõrgustikud, kas kommunikatsioonistrateegia, just noortele suunatud kommunikatsioonistrateegia, see peaks mitte arvesse võtma just sotsiaalvõrgustikke näiteks. ja teisalt väga palju raha pannakse hoonetesse aga kui meil on olemas äh, praegusel äh, praegusel ajal tõesti sellised tehnoloogilised vahe, va, vahendid, et, et mida ma tahan sellega öelda, et vaatame üles meie investeeringute strateegia, et millesse me investeerime, investeerime hoonetesse, ruumidesse, paberisse, vaatame, mis me suudaksime sotsiaalvõrgustikes ära teha ja vaatame, et milline Euroopa Liidu kommunikatsioonistrateegia peaks olema ja kuidas ta peaks tõesti see inimesteni jõudma. et selleks ei ole vaja nüüd olla väga intellektuaalt aru saada, et mis on Euroopa Liit, me peame jõudma inimesteni. nii et lõpuks nõudkem komisjoni teenistustelt, et nad pakuksid meile välja mingisuguse strateegia, mis kõnetaks inimesi, mis jõuaks inimesteni, kellega me tavaliselt, eh, kellele me ei jõua ja kes ütlevad, et nad ei tunne meie institutsiooni. nii et kokkuvõtteks, kui te lubate, siis ma ei ole nõus teie null koma üheksakümne viie protsendiga ma arvan, et vähendada saame me ainult siis, kui me täpselt teame, palju meil on koodihoone finantseerimiseks vaja, ma arvan, et järgmise e, järgmises eelarves et me peame täpselt need summad ette nägema ja ma arvan, et meil peab olema tõeline äh, kommunikatsioonistrateegia ja ma esitan teile ka küsimuse tõesti isiklikult, et äh, kuidas oleks võimalik suurendada mõningaid kulusid äh, ja et miks te olete suurendanud midagi, mõningaid kulusid ja suuremaid summasid ette näinud kui peasekretär ise uh,? Indrek Tarand, do you? jah. Indrek Tarand, palun. kahjuks jah, pean sõna võtma, ütleb härra Tarand. suur tänu. veel kord ähm, aitäh suurepäraselt tehtud töö eest, härra raportöör, ja natukene iroonilisel toonil äh, õnnitlen, et teid ei ole kutsutud juhatuse olulisele kohtumisele. meie eelmisel aastal härra Artüiga kogesime seda, et meid küll kutsuti, aga jäeti ukse taha ootama no ma olen sellega harjunud, ma kasvasin üles sovjetiajastul ja poliitbüroo kohtumised olidki kinniste uste taga ja tavaline inimene autos ukse taga, aga härra Artüi jaoks oli see küll üks väga piinlik lugu, sellepärast et tema on pärit parlamentaarsest demokraatiast, mille nimi on Prantsusmaa ja ma arvan, et see, et teid täna sinna ei kutsutud parlamendi juhatuse koosolekule, sellest pole midagi aga nüüd siis sisust. paar sõna selle kohta, mida minu meelest oleks võimalik veel ära teha. ja esimene märkus pärineb eelmise aasta kogemusest, otsusest, vabandust, luua seitsekümmend kuus äh, lisakohta fraktsioonide jaoks ja nüüd me siis näeme, et äh, me hakkame kompenseerima peasekretär Velle ettepanekut luua viiskümmend kohta, mis vägivaldselt võeti ära parlamendi struktuurist äh, selleks, et oleks need võimalik äh, üle anda fraktsioonidele. ja võib-olla oleks olnud ausam toona need kohad anda kohe poliitilistele fraktsioonidele ja kanda selle eest fraktsioonidena poliitilist vastutust, aga seda valikut teed me ei läinud ja seega mina arvan, et äh, see on õige, mida ütles härra Dos Santos, et kogu see asi on, on lahingumoonaks öö, äh, demagoogidele ja mõni, mõned nimetavad neid Euroopa vastasteks. nii et minu instinkt öö, äh, kutsuks praegu üles peasekretäri mitte seda asja hakkama kompenseerima, kuigi see teeb meie töö muidugi keerulisemaks, nii nagu härra Fernandes ka täiesti õigesti välja tõi. ja nüüd äh, paari sõnaga mõnede muudatusettepanekute kohta. ja muuseas, mina äh, kahesajast muudatusettepanekust ainult ühe protsendi autoriks olen. nii et lühidalt saan teha. aga sellegipoolest need muudatusettepanekud on tähtsad nimelt, kui me räägime parlamendi assistentidest ja kuskil õhus on mingisugune vana lubadus olnud. pool sammu astusime paar aastat tagasi, kui me tegime kohustuslikuks palga maksmise ametlikele parlamenta-, parlament, parlamendi assistentidele ja ülejäänud sammud jäid astumata. kui ma nüüd head kolleegi härra Rüübichit kuulan, siis ma saan aru, et tema ettepanekuks on selle sammu teine pool ka ära astuda ja ma tegelikult ei ole tänaseks aru saanud, kas suur koalitsioon kojas veel kehtib või ei. minu ettepanek oleks, minu isiklik seisukoht oleks, et me võiksime ju seda teha, kui eelarve seda lubab. aga kui meil raha selle jaoks ei ole, siis tuleks teatud ebaausu, teatud ebaausasused eemaldada eelarvest näiteks kui me Strasbourgis käime, siis äh, tavalise personali äh, päevatasud on nelikümmend protsenti kõrgemad kui assistentide omad ja minu meelest on see ebaaus, sest et äh, mõlemad on ju ometigi inimesed ja vajavad sama palju süüa ja peavad ka kõik hotellides elama, nii et miks siin need päevarahade erinevused on sees, sellest ma aru ei saa. ja ma loodan, et te suudate selle peasekretärile edasi anda või, või kellele iganes kes eh, otsuseid langetab selles osas. ja teine märkus, ma ei hakka siia süü-, siin nüüd ei, ei süvene detailidesse, aga me võiksime digitaliseerida natukene rohkem meie administratsiooni, mul on kõrini telefaksi kasutamisest, see on kuuekümne üheksandal aastal Ameerikas öö, äh, leiutatud tore asi, aga Brüsseli ja Luksemburi vahel telefakside saatmine on ausalt öeldes kergelt öö, äh, stressi tekitav selle asemel võiks teha midagi muud e. email, emailiga on selline lugu, et äh, ma võiksin neid emailida, aga nad saadavad mulle kohe tagasi, et äh, saatke ko faksiga koopia. ja kolmas märkus. võib-olla see tuleneb sellest, et mina olen Euroopa äärealalt pärit, aga puudutab äh, minu kolmas märkus siis külastajate gruppe. meil on nüüd uus süsteem juurutatud. see tähendab seda, et hüvitatakse need kulud vastavalt äh, tegelikele kuludele, kuid sellele on seatud piirmäärad ja arvestades, et äh, transpordivahendite osas valitseb monopol ja tihti on külastajate äh, seas inimesed, kes pole alati inimesed, kellel on sissetulek, näiteks minul käis külas kodutute inimeste grupp, kelle jaoks tõesti kaugematest Euroopa kantsidest tulevate jaoks äh, see nendest vahenditest ei piisa. ja siis äh, üks natukene teistsugune märkus, me kõik mäletame, et autojuhtide ja autoteenistus toodi parlamendi personali sekka ja raportööri jaoks võib-olla oluline infokild ma täna sõitsin ka autojuhiga ja küsisin ta käest, et miks sa ei sõida öö, ähm, mööda bussiliini, nii nagu tavaliselt parlamendi autod sõitsid, et ummikust mööda sõita. ja ta ütles, et ei, ma ei saa sõita mööda bussiliini, sellepärast et me praegu liisime autosid, aga varsti tulevad parlamendi autod Äh, ma ei kavatse öelda, kes see autojuht mul täna oli, sest et ta on lojaalne teenistuja, aga kui on plaanis osta uus autopark, et mis on siis ette nähtud, kas lahendatakse see probleem? Äh, mõned äh, autojuhid ei saanud tööle sellepärast, et nad ei oska inglise keelt, aga mina ma ei räägi näiteks selle prantsuse keelt, minu jaoks on oluline see, et ta leiaks üles, kuhu ma pean minema. kama kaks, mis keelt ta räägib. oluline on see, et ta oskab mind kohale viia sinna, kus mul on vaja kohale jõuda, tal ei olegi vaja minuga siin mingisugust äh, vokalaata pidada. nii et äh, pidage siis silm peal sellega, mis nendest autodest saab. ja peaaegu lõpetan juba. EMAS asjast äh, tahaksin äh, ma ka rohkem teada, see peaks tegema kogu meie majast keskkonnasõbralikuma, aga äh, asi, millest keegi ei räägi siin tegelikult selles raportis on meie hoonete poliitika. ja ma ei tea, kuidas seda vaikust ületada, kas näiteks kaadhoonega härra Dupre ütles, et äh, me peame hoiduma siin sellest, et äh, hakkame et me peaksime hakkama selle jaoks mujalt äh, kasutamata jäetud vahendeid koondama. ja teine probleem on see, et me oleme ette näinud küll teatud tööd, aga samas ei ole ära tehtud seda ja inimesed on kuskile mujale juba suunatud, aga samas on tegemata analüüs selle kohta, mis tööd tuleks tegelikult ette võtta üldse ja siis veel minu viimane märkus. lubage nüüd olla natukene ebaviisakas ja jagada teiega ühte kuulujuttu, mida ma kuulsin. kuulujutud, nagu te teate, siin parlamendis teinekord kulda väärt. minuni jõudis selline info, et äh, fraktsiooni esimeeste konverents, nagu selle parlamendi kõrgauline kogu, seda on, otsustas äh, sellel, et sellel aastal Euroopa Liidu e-, Euroopa Parlamendi eelarvest Euroopa Parlament ise täiskogu ees ei räägigi ja see on nüüd uuendus parlamendi töös. mina arvan, et iga raport on ära teeninud arutelu täiskogus. loomulikult äh, selle debati kvaliteeti ei oska keegi ette hinnata, aga tavaliselt on isegi eelarve või just suisa eel, just eriti eelarve küsimustes äh, toimunud äh, päris häid arutelusid. ja jällegi, selline asi on äh, Äh, võimaluste andmine demagoogidele, kui me enam ei räägi eelarvest, siis milline parlament me siis lõppkokkuvõttes olema, kui kodukord näeb ette, et me debateerime enne raporti vastuvõtmist, siis tuleb seda teha. see on õiglane raportööri suhtes ja õiglane kõikide teiste suhtes, kes täiskogus tahavad oma seisukohta väljendada ühes või teises küsimuses ja ma küll ei saa aru, kuidas konver-, fraktsiooni esimeeste konverents saab sellise uuendusliku ettepaneku teha ja milline fraktsioon selle taga täpsemalt seisab, siis saaks välja selgitada, kes need demagoogid ikkagi on, nii et ootan huviga ilusat arutelu, härra raportöör. Thank you very much, Mr Valley. Sì, grazie. Ringrazio anch'io il relatore per l'importante lavoro che ha portato avanti suur tänu raportöörile selle ära tehtud töö eest, väga tähtsa töö eest. ma hindan väga kõrgelt neid rõhuasutusi, mis te olete oma raportis teinud, aga ma jätkaksin nüüd äh, sellest samast, millest härra Tarand rääkis. ka meie fraktsioonina leiame, et arutelu on esmatähtis, arutelu täiskogul see arutelu võib olla ebameeldiv, ta võib mõninga, mõningatele tõesti ebameeldiv olla, aga see oleks igati õiglane selleks, et Euroopa Parlamendi eelarvepunkte lahti rääkida. mis puudutab null koma üheksakümne viie protsendilist suurendamist, härra Dupree ütles meile, et on teatud kohustusi, mis puudutavad suurendamist ja kohustusi, mida peab järgima. et puud-, need puudutavad palgakulutusi nii saadikute kui teenistujate, aga meie leiame, et me peame üle vaatama indekseerimise, tuginedes inflatsioonile. ja eelkõige puudutab see meie meelest ühteteist liikmesriiki Euroopa Liidus ja need üksteist liikmesriiki on need riigid, kus inflatsioonitase on väga kõrge. nii et ma arvan, et me peaksime vaatama üle ja äh, leidma võimaluse, kuidas seda olukorda muuta. ja äh, paar sõna kõige kõrgemate ametnike palkade äh, kohta ja ametnike tasustamise osas. minu meelest lihtsalt indekseerimine tuginedes inflatsioonile ei ole õige. ja Itaalias näiteks äh, üle kolme tuhande eurosed palgad, nende puhul sellist indekseerimist ei kohaldata ja ma ei tea, ma ei leia, et miks me peaksime sellist süsteemi kasutama siis äh, Euroopa Liidus. ja ma arvan, et need on sellised küsimused, millele me võiksime rohkem tähelepanu pöörata ja samas vältima kokkuhoidu ja kärpeid sellistes valdkondades, kus seda ei oleks vaja, vaja teha. näiteks, mis puudutab ka pensioneid, et kui tõesti, ma räägin pensionitest ja netopension ületab kolm tuhat eurot, siis me peaksime mõtlema selle peale, et kuidas neid suurendada ja kas suurendada ja kuidas mingid lineaarsed suurendamised tegelikult võiksid kaasa tuua ka eelarve vähenemise, no näiteks mis puudutab äh, üldkulusid, siis ka saadikute päevarahasid, reisikulud ma arvan, et ka reisikulude, reisikulusid oleks võimalik ratsionaliseerida ja kindlasti on võimalik mingeid kokkuleppeid saavutada ka lennufirmadega selleks, et meie reisimine oleks odavam. me võiksime mõelda ka turistiklassis reisimise peale, selle asemel, et reisida, reisida äriklassis ja meil on võimalus ka rongi kasutada ja tihti ka tasuta. ja lisaks on nüüd olemas äh, otse, võimalus otse lennujaama, lennujaama sõita ja enam ei ole äh, vajalik igal pool autojuhtide ja äh, teenuseid kasutada. et me võiksime kasutada ka avalikku transporti näiteks töökoha ja lennujaama vahel reisimiseks. edasi, kommunikatsioonile määrat-, eraldatud eelarvelised vahendid tunduvad meile tasakaalust väljas olevat. kakskümmend viis miljonit eurot, mis on mõeldud äh, kommunikatsioonile parlamendis. täiesti erapooletult äh, on tekkinud meil küsimus, muidugi Äh, on selliseid otsuseid, millega äh, teatud fraktsioonid ei ole nõus, et muidugi on Euroopa Liidu poliitikaid, millega me oleme kõik nõus, kodanike teavitamine, et nad saaksid aru, kuidas parlament toimib, aga me ei pea eelistama mingeid poliitikaid teiste kahjuks, äh, kuigi mõningatele poliitilistele jõududele see võib meeldida. nüüd, mis puudutab meie kinnisvarapoliitikat, siis äh, hoonet, eh, PHS hoone renoveerimise summad tunduvad meile olevat tõesti hiiglaslikud ja ma arvan, et me võiksime vaadata eh, selle eelarve üle ja neid summasid vähendada. ja edasi me leiame, et need kulud ei tohiks suureneda, vastupidi sellele, me oleme selle poolt, et neid kulusid vähendatakse. meie sooviks on, et alates aastast kaks tuhat üheksateist nähtaks ette struktuurset reformi ja just eriti selles osas, mis puudutab indekseerimist ja inflatsioonile tuginevat indekseerimist. me juba viisime selle läbi aastal kaks tuhat üheksa ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ma arvan, et me võiksime mm, liikuda edasi täpselt samas vaimis, vaimus ja väga tähtis on ka see, et iga aasta-aastalt me suurendaksime ka läbipaistvust avalike kulude osas. Sì, grazie Presidente, cercherò di fare rapida-. suur tänu, esimees. ma üritan teha lühidalt, sellepärast et kolleegid on juba käsitlenud väga paljusid eh, teemasid, millest minagi oleksin soovinud rääkida minu meelest see tekst, raporti tekst, mis meile on esitatud, kujutab endast väga head lähtepunkti ja aga ma arvan, et mõningate punktide osas on siiski vaja veel edasi tööd teha. ma ei ole nõus sellega, millest rääkisid mõningad kolleegid Euroopa Liidu eelarve, parlamendi eelarve, institutsioonide kulus kuludest räägitakse kui igati õigustatud kulu, kulutustest, aga ma arvan, et meil on siiski veel väga suur äh, mänguruum. ja tihti, tihti öeldakse, et äh, kui me räägime kärbetest, siis mõningad süüdistavad meid äh, Euroopa Liidu õõnestamises, aga ma arvan, et väga tähtis on see, et me suudaksime kodanikele näidata ka seda, et me tõesti eesmär-, eesmärgipõhiselt ja hästi nende äh, varasid kasutame. et väga tähtis on see, et see mõju, mis sellega kaasneb, oleks positiivne. millised on need punktid, mille kallal me peaksime veel täiendavalt tööd tegema? ma ei arva, et Äh, nagu härra Fernandes ütles, et äh, madal osalusprotsent äh, Euroopa valimistel, et see tuleneks mitte just heast investeerimispoliitikast näiteks ka ja kommunikatsioonivahenditesse, mitte, ma arvan, et see on, tuleneb pigem sellest, et me ei ole suutnud neid seadusi korralikult ellu rakendada, mis me oleme ise siin välja äh, vastu võtnud. mis puudutab kommunikatsioonipoliitikat, siis ma isiklikult arvan, et praegusel hetkel äh, kus Euroopa Liidu institutsioonid on tõesti väga keerukas olukorras, siis mõningad ettepanekud, mis puudutavad just Euroopa Liidu institutsioonide kommunikatsioonipoliitikat. see pigem eh, tundub olevat eh, soov propaganda eesmärgil neid vahendeid kasutada ja kommunikatsiooni kasutatakse kui viimast väljapääsu võimalikku vahe, vahendit. ma arvan, et kui me võtame vastu häid seadusi, töötame välja õiglasi seadusi, et just sellega suudame me mõjutada kodanikke ja me oleme oma muudatusettepanekutes öelnud ka, et meie lähenemine on hoopis teistsugune ja me ei ole nõus sellega, mis on välja pakutud kommunikatsioonikulude osas. on veel teisigi punkte, mille osas oleks kasulik veel natuke mõelda selle peale. kõigepealt meie kinnisvarapoliitika. ka siin on vajalik teatud restruktureerimine, me ehitame täiesti uusi hooneid, lammutame vanu. ma arvan, et me peaksime mõtlema. kui me vaatame statistikat, siis Euroopa Liidu institutsioonide ning hoonete keskmine eluiga on kakskümmend viis aastat. ja minu meelest on see ikka päris lühike eluiga ja ma arvan, et me peaksime tegema jõupingutusi selleks, et pikendada seda äh, meie hoonete keskmist elu, eluiga lihtsalt neid paremini hooldades. ja nii, nagu kolleegid on ka juba öelnud, et me peaksime mõtlema selle peale, et kui me investeerime uutesse ja parematesse kommunikatsioonitehnoloogiatesse, äh, kas siis ei ole võimalik vähendada ka seda ruutmeetrite arvu, mida meil vaja on? mis puudutab nüüd turvalisust, jah, kindel on see, et turvalisuse küsimus on tähtis küsimus, viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidu eelarve selles osas äh, suurenenud, väga palju on selles valdkonda investeeritud aga mõningad kulutused ei, ei ole just eriti arusaadavad, näiteks mis puudutab täiendava personali äh, töölevõtmist ka täiendava täiendav turma, turvameeskond Euroopa Parlamendi presidendile ja tundub, et parlament pigem sulgub selle asemel, et avaneda. edasi. Äh, kulutused poliitilistele fraktsioonidele. igal aastal suurenevad kulutused äh, poliitilistele, poliitilistele fraktsioonidele ja seda nii personali kui investeeringute osas kahe tuhande kaheksandast aastast on viiskümmend viis protsenti need kulud suurenenud. ja need on tõesti kaks eelarverida, mis kogu selle aja jooksul on kõige rohkem suurenenud. ja see suurenemine ületab selgelt inflatsioonitaseme ja ma arvan, et nende kulutuste osas on vaja midagi, midagi ette võtta. jah, muidugi, meil on vaja rahastamist selleks, et poliitilist tegevust äh, läbi viia, edendada, aga minu meelest need arvud on natukene liialdatud. ja nii, nagu kolleeg Tarand ka ütles, seitsekümmend kuus uut töökohta eelmisel aastal öö, äh, fraktsioonides. ka meie palusime selle kohta täpsustusi. viiskümmend ASD taateid et milline mõju sellel saab kuludele olema ja eelarvele? ja, ja tuginedes millistele argumentidele sellised valikud on tehtud. ja viimane punkt. mida me saaksime ära teha, et veel teisigi kulutusi ratsionaalsemaks äh, muuta, sellest rääkis kolleeg Dupree, et väga paljud kulutused äh, indekseeritakse tuginedes inflatsioonile. aga see ei saa olla äh, põhjuseks või õigustuseks, et äh, ei tegutseda, tegutseta. me peame midagi ette võtma siis nende reeglitega, mis ei võimalda meil paindlikkust ja kui kuuskümmend protsenti kuludest on indekseeritud, ehk siis nendega midagi ei ole võimalik ette võtta, siis see muudab meie tegevuse tõesti, meie võimalused piiratuks. nii et katsume eelarveridade osas ka rohkem para-, paindlikkust ette näha Need olid minupoolsed märkused, aga üldjoontes oleme me rahul sellega, kuidas raportöör selle teemaga on tegelenud ja me loodame, et saame tõhusat koostööd teha ka sekretäriaadiga. Thank you very much I.... suur tänu. rohkem keegi sõna ei soovi BNP Digi Finance'i peasekretär on siin, ma annan talle sõna. Monsieur le Président, je vous remercie de me, de me donner la härra esimees, suur tänu mulle sõna andmast. ma arvan, et täna õhtul toimub esimene lepitus juhatuse peasekretäriaadi meie ja eelarvekomisjoni liikmete vahel. ja vahepeal saavad mõned asjad, ma loodan, ka selgemaks, nagu näiteks härra Depree poolt tõstatatud kaadi rahastamise küsimus, siin oleks võib-olla tõesti vaja asju natuke täpsustada. eelarverida, äh, mis üldiselt aasta alguses on kättesaadav, äh, sellest rahastatakse kõike seda, mis on äh, vajalik hoonete jaoks, igasugused uuringud, ehitusplatsi järelevalve kuid viimastel aastatel oleme, mida me oleme kasutanud äh, siin ülejäänud summasid, need on tehtud äh, remonditööd, renoveerimistööd sellel eesmärgil. mis siis on jäänud veel rahastada Kaadi hoone puhul ja millised on alternatiivid, on küsimus. ja siin tuleb otsustada poliitilise, tuleb langetada poliitiline otsus, äh, tuginedes faktidele ja vajadustele. ja muus osas veel üks märkus mis puudub indekseerimise määra. ei ole kasulik äh, olemasolevatest reeglitest kinni pidada, samas äh, kui me te teame, et äh, reeglid võivad areneda ja muutuda Euroopa tasandil. tasustamine, parlamendiliikmete, assistentide, lepinguliste töötajate tasustamine, kõik see on kindlaks määratud meetodiga mis on kodukorras äh, kirjas ja kus on sta-, tegemist statistilise arvutusega, mille seadusandja on ise paika pannud, teie ise. reeglid kehtivad ja seni, kuni neid ei ole läbi vaadatud, mille osas te ise olete siin nõukoguga pädevad, tegemist on kaasotsustamisvaldkonnaga, seni tuleb äh, kinni pidada sellest, äh, mis on nii-öelda hääletatud eelarvest. ehk siis, et on kohustus kinni pidada lepingulistest kohustustest. ja veel üks, äh, lõpetuseks üks märkus inflatsioonimäärade kohta üldisemalt. me ei koosta seda eelarvet eks ante inflatsioonimääraga, mida me tahame, et rakendataks. kuid me vaatame eelarve read ükshaaval läbi vaatame, milline on inflatsiooniparameeter, mida tuleb rakendada. härra Debre tuletas meil kuuekümne protsendi puhul eelarvest on tegemist meetodiga, mis on seotud palkade äh, tasemega Euroopa Liidu ametnike puhul. teiste puhul on tähtis töökoht, sest kui hooned asuvad Brüsselis, Luksemburgis või Strasbourgis, siis äh, siis me indekseerime vastavalt äh, nende paikade ehitushinnale ja äh, ei indekseeri vastavalt kaugematele riikidele, liikmesriikidele Euroopa Liidus. ehk siis äh, rea kaupa analüüs näitab, kust tuleks kohustus indekseerida. sest alati ei olegi vaja indekseerida, see viib siis lõppkokkuvõttes eelarve hinda, hinnanguni, ja võr-, selle võrdlemiseni eelmise eelarvega, mis võimaldab siis eelarve tõusu konstantselt näidata. ja sellest lähtume me siis edasi, äh, lähtume Euroopa Liidu inflatsiooni tasemest, ütlesin, mis on üks element, mille alusel analüüsi teha. ehk siis mitte eksante analüüs, vaid kõik need piirangud, mis eelarve lasuvad kakskümmend viis miljonit lõpetuseks, mis on praegu ette nähtud äh, Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaks, tegemist on erakorraliste kulutustega selles mõttes, et nelja aasta jooksul seda tüüpi kulutusi ei ole. ja kui parlament tahab mingil ajahetkel erinevaid vahendeid kasutada, härra Debre ütleb õigusega, et tuleb kõige kaasaegsemaid vahendeid kasutada ja tuleb põhjalikult arutada kuida-, keda sihtmärgile võtta. ja võib-olla olulised on just need, kes siiamaani ligi ei pääse infole. kui parlament tahab olla suutlik oma tavalist igapäevast tööd teha, tahab teha seda, et kodanikud oleksid teadlikud sellest, et nad peaksid oma häält ja, ja seisukohta avaldama valimistel. ehk siis me kutsume neid üles kasutama kodanike hääletust kui, kui viisi ennast väljendada. aga poliitilisemad seisukohavõtud ma nüüd hoiaksin siis äh, kohe algavaks koos kokkusaamiseks juhatuse liikmetega uh,. Thank you, Mr. suur tänu, härra direktor. ja ma tänan veel kord kõiki kolleege sõnavõttude eest, need on olnud väga sisukad, meil on olnud siin hea arutelu. minu poolt kaks lühikest märkust enne lõpetamist Jose Manuel Fernandesele. ta juhtis tähelepanu sellele, et me kulutame kuus protsenti eelarvest ainult administratsioonile, tal on õigus e. e- erasektoris, avalikus sektoris, kui me tegeleme tarbijatega, avalikkusega, ükskõik missugune organisatsioon, peab uurima, kas tema kulutused on vähem kui kuus protsenti, kas ta, siis ta peab endalt küsima, kas ta täidab oma kohustusi piisavalt hästi, olgu siis kommunikatsiooni või muus vallas ja parlament ei erine siin millegagi avalikus või erasektori teistest organisatsioonidest. ja peame muidugi raha eest piisavalt saavutama. nagu meile ka just meelde tuletati, kaks kolmandik enamik eelarvekulutustest on, on juba indekseeritud. seega ainult umbes kolmkümmend protsenti eelarvest on selline, kus saab midagi kokku hoida. paljud rääkisid läbipaistvusest, mida ma loomulikult toetan täielikult. paljud rääkisid erakondadest ja sihtasutustest ja mõned rääkisid ka üldkulutuste hüvitisest. raportöörina Äh, tuleb suhtuda paindlikult äh, summade kasutusse, kuigi ma hindan härra Tsanni märkusi. ta ütles, et on olnud kahesaja viiekümne protsendiline tõus aastast kaks, kaks tuhat kaheksa. viiskümmend kaks miljonit eurot aastas, ma tean seda kõike, aga veelgi rohkem, paremini tean ma seda, et viimase aasta-kahe aasta sündmused näitavad, et on olnud puudujääke kontrollis, selles, kuidas seda raha kulutatakse ja kavatsen ma siin siis äh, paika panna menetlused selleks, et järgmisel ametiajal oleksid meil turvalisemad menetlused, tagamaks, et ei jätkuks senine. ma tänan selle Ade Preed sellest, et ta tuletas mulle arvude tähtsust taas meelde. me rääk-, me rääkisime ühe koma seitsme protsendi null koma seitsme protsenti, ühe koma seitsme protsendini tõstsime inflatsioonimäära. kui me teekonda alustasime, siis me rääkisime null koma üheksakümne viiest protsendist, aga Gerard, sa tead nagu minagi, et läbirääkimiste tee on pikk. samuti ma olen Ramassaaži osas nõus. me vaatame neid rubriike, kus pidevalt kuulutatakse ebapiisavalt, siis see on oluline, siin me saame oma eelarvestamist parandada. hoonete strateegia, mitmed kolleegid on tõstatanud selle küsimuse ja siin ma ootan peasekretärilt äh, infot, mis äh, pilti pisut selgemaks teeks, et äh, kus vahendeid kulutatakse ja millele. Indrek Tarandi küsimus, kes, ta on juba siit läinud, aga küsimus, et äh, assistentide kohta akrediteeritud, kohalike assistentide kohta, ma arvan, siin on tõesti selgust vaja. ma olen ka härra De Santose kommentaaridega nõus. asi ei ole mitte selles, et ma oleksin äh, assistentidele tehtavaid kulutusi piirata, aga ma tahtsin enamat selgust, sest mulle tundus, et on juhtumeid, kus kontrollitase on olnud pi-, natuke liiga nõrk. et äh, koduriigis palgatavad assistendid ehk siis kohalikud assistendid, nendele tehtavad kulutused tundusid liiga suured. ja siin oli vaja selgitusi. ma juhiksin komisjoni tähelepanu sellele, et meil just on vaja suuremat äh, selgust siin vallas. ja seepärast äh, Strasbourgi päevarahade kommentaar oli igati asjakohane ja kindlasti võtan seda muret ka arvesse. ja vast-, härra Tarandile ja härra Vallile, jah, teil on õigus, mis puudutab täiskogu arutelu. mulle tundub, et see on avaliku arukandluskohustuse üks põhimõtteid, on läbipaistvus, nii et on väga kahetsusväärne, kui täiskogul arutelu ei toimu. ja lõpetuseks tuletaksin meelde lepitus siis täna, seda te kolleegid ka juba teate, pool seitse, kolmandal aprillil toimub hääletus eelarvekomisjonis Strasbourgis. viiendal või kuuendal aprillil hääletatakse raportit täiskogul. tänan. ja siinkohal äh, ole äh,, rahuloluga täheldan, et meie esimees on kohal ja palun tal juhatamise üle võtta ja lõpp ja sellega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud ühtlasi. Eh, lugupeetud kolleegid, palun andestage mulle, ma ei saanud eh, kell kolm täna siin olla, kui koosolek algas, mis oli oluline koosolek täna, ma tänan härra Ashfordi, et ta koosolekut juhatas ning oli ühtlasi raportöör Euroopa Parlamendi järgmise aasta eelarve osas. mulle kanti ette teie mõttevahetuse sisust ja näib, et me oleme edasi liikunud läbipaistvuse osas, parlamendi eelarve tutvustamise osas, kuid on veel arenguruumi. ja nüüd ja ühtlasi teid tänades tervitan siin volinik Oettingeri, kes on täna meie seas, kes annab tunnistust oma soovist tihedat koostööd teha eelarvekomisjoniga ja ma tänan tõepoolest, härra volinik, teid tulemast. me räägime taas kord mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandest aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see on väga oluline teema, juba nädalaid ei ole me nõukogult midagi kuulnud. nüüd tundub, et Itaalia reservatsioon on kõrvaldatud ja nüüd me peame seisukoha võtma, kas me anname oma nõusoleku või mitte selle muutmise osas. kui lubate, anname sõna kõigepealt kaasraportööridele, kõigepealt proua Toma. tänan, härra esimees. minu kaasraportöör kahjuks siin viibida ei saa. tema lennuk hilines pean siis tema nimel vabandama ja üritan kokku võtta. kõigepealt tuletan faktid meelde juulis kaks tuhat kuusteist, nagu te mäletate. võtsime, võtsime siinkohal ja, ja täiskogus vastu ambitsioonika parlamendi raporti, mis puudutas finantsraamistiku läbivaatamist. võimalust, arutasime võimalusi, mida see finantsraamistik meile annab ja siis pärast üksikasjalikku olukord ja mõte oli siis üksikasjalikult olukord läbi vaadata, jõudes äh, vaheetappi, äh, siis tuli komisjoni projekt ja novembris alustasime kõnelusi, mis viisid meid mõttele, et me võib-olla tõesti võiksime saavutada vajaliku läbivaatamise. läbirääkimised nõukogu ei ole, ei olnud lihtsad, kuid äh, ettepanek tuli ja on endiselt väiksem, kui vajadused eeldaksid. ja meie kõnelesime selle nimel, et muud, muutust, muut-, läbivaatamist on vaja eelarve läbirääkimiste kontekstis hakkasime me tulemusi ka saavutama, aga äh, nõukogu soovid muidugi ei langenud meie omadega kokku. samal ajal siis äh, Itaalia reservatsioon mis oli meie omadega sarnane. nüüd paar nädalat tagasi see reservatsioon kõrvaldati ja komisjon tegi ettepaneku läbivaatamiseks lühidalt äh, instrumenti, paindlikkusinstrumentide kasv oli üks eesmärk, võimalus äh, paindlikkust kasutada kasutamata vahendite osas, äh, üleilmastumise koha, kohanemise fondi osas ning kasutamata vahendid solidaarsusfondi osas Nende ettepanek oli ka paindlikumalt kasutada rände- ja julgeolekuvaru ja paindlikum maksete, äh, maksete kasutamine. umbes kolm miljardit ülempiiri varu kasutamine ning äh, see, see muutmise ette, ettepanek on seotud ne-, nõukogu nelja avaldusega ja nõukogu, nõukogu teeb siis ettepaneku, et me neid siis ühiselt siis äh, vastu võtaksime, et neid ühiselt, et need saaksid meie ühisteks äh, avaldusteks. üks nendest ei ole problemaatiline, ütleksime, see on pigem tehniline. ehk siis, et kuidas äh, viis protsenti vähendada parlamendi töötajate arvu, kuidas seda jätkata, sinna suunas liikumist. institutsioonid seal on üksmeelsed, siis avaldus, millest räägiksin pikemalt kus räägitakse sellest, et tuleb tõhustada, piirata ja ümber suunata. Nende tõhustamiste all on noorte tööhõive algatus, lisaks viiele miljonile, mis on juba eraldatud, vähemalt on seda lubatud aastal kaks tuhat seitseteist lisavad nad seitsesada miljonit aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend rubriigis neliteist, üks koma neli miljardit, kaks koma midagi julgeoleku osas. Need on kõik juba kinnitust leidnud ning öö, äh, ümberpaigutamine rubriigis üks A majanduskasvu osas. kõik need vahendite suurendamised toovad siis kasvu kaks koma kaheksa miljardit eurot. nüüd kogu värske raha juurdevool oleks siis umbes vii-, kuus miljardit ja kolme puhul on vaja eelarve pädevate institutsioonide nõusolekut. nüüd see, see avaldus, selle osas äh, leidsid aset äh, päris pikad arutelud, äh, seda võiks mm, tõlgendada kui tulevate eh, aasta eelarve arutelude piiramist nõukogu ja parlamendi vahel. ja ma ütlen, et see võiks nii olla, sellepärast et eh, kuivõrd me ette ei oska kuidagi eh, hinnata seda, milliseks saab olema iga-aastane eelarve arutelu ja milline saab olema eelarve pädevate institutsioonide pädevus, siis me eelistasime, et lisaks sellele läbivaatamisele ja lisaks nendele avaldustele peaks veel olema avaldus mille võtaks vastu Euroopa Parlament ja mis tõlgendaks ja täpsustaks nõukogu avaldusi, sest ähm, me oleme muidugi rahul sellega, et äh, finantsraamistiku läbivaatamine, mis äh, tundus võimatu siis, kui me alustasime eelarvekomisjonis tööd selle kallal, et äh, ta on muutunud järjest võimalikumaks ja vastupidiselt kõigile prognoosidele on nõukogult olnud ettepanek. seepärast äh, ei oleks kuidagi õige, kui me seda ei, ei toetaks. samas seda toetades ja samas äh, nõustudes äh, nõukogu avaldustega soovime me siiski lisada sellele parlamendi avaldust, mis äh, siis täpsustaks, milline on meie tõlgendus, eriti mis puudutab viimast deklaratsiooni, millest ma just rääkisin, seda võiks äh, tõlgendada kui kohustust vahendite ümbersuunamiseks või kohustust äh, top-up'ide piiramiseks. ehk siis me tahaksime täpsustada, et parlament tuletab meelde, et ühisavaldused ei ole oma mingisuguseid sea-, siduvaid seaduslikke tagajärgi, parlament jääb endiselt vabaks otsustama. et parlament on endiselt vaba, proovima ütlesid sa jah? ja härra De Fred, olete alati selline optimist, et jah, et me üritame, et me üritame otsustada iga-aastase eelarve üle, niisiis parlament tahab ka meelde tuletada et äh, parlament järgib oma prioriteete vastavalt, äh, sõltumatult igasugustest äh, avaldustest ning et vahendite ümbersuuramine ei tohi mõjutada negatiivselt ühenduse projekte, kui need on suunatud majanduskasvu ja tööhõive kasvule ja ku-, ja kus täitmise määr on hea. Need oleksid siis äh, need äh, ettepanekud, mille me siis Jan Albrechtiga saaksime täna teie ette tuua. tahaksime äh, tähit-, tähistada, ütleksin seda finantsraamistiku esimest äh, läbivaatamist ja, ja heameelt selle üle tunda. ja vaata, ja tahame rõhutada meie Euroopa Parlamendi eelarve pädevust kõige selle juures. suur tänu, proua Toma selle ettepaneku eest, mis on kindlasti samm edasi, mis võimaldab äh, parlamendil elegantselt läheneda küsimusele ja alla neelata jook, milleks on need avaldused. jälle Olbricht ei ole täna siin ja me mõistame, millised on lennutranspordiga seotud raskused ja seepärast härra Fernandes saab tema nimel nüüd sõna. suur tänu, härra esimees, ma räägin jah, siis Jan Olbrechti nimel mitmeaastase finantsraamistiku revisjoni osas, aga räägin ka oma iseenda nimel ja tahaksin äh, raportööre tänada selle suurepärase saavutuse eest ja ma tahaksin äh, ka nende motivatsiooni tunnustada, nad on äh, tõesti saavutanud väga häid tulemusi. ma tervitan siin ka härra volinikku ja ühtlasi ütleksin, et Euroopa Parlament äh, on äh, nõudnud juba õigel ajal paindlikkust, me palusime seda ja ütlesime, et tuleb see mitmeaastane finantsraamid ka üle vaadata, me nõudsime seda, võtsime selle enda südameasjaks ja seda tihti ka nõukogu seisukohtade vastaselt õnnestus meil õigel ajal aga siis äh, see revisjon ja paindlikkus sisse kirjutada arvestades äh, seda, millised on olnud arengud, oli see täiesti õige otsus, näiteks nagu pagulasküsimused ja, ja eelarve vaatevinklist oleks olnud muidu olukord äh, väga kohutav. ja ausalt öeldes äh, avaldab mulle teatud muljet see, et Euroopa Parlament oli just see institutsioon, kes paindlikkusele rõhus rohkem kui teised ja ütlesid ütles täiesti selgelt välja, et tuleb natukene paremini äh, vahendeid kontrollida. nõukogu huvides oleks see ju ka olnud, sest et nemad äh, omavad kontrolli umbes kaheksakümne protsendi üle rahaliste, rahalistest vahenditest. nüüd see revisjon siis. selle eesmärgiks on see, et me tahaksime äh, kodanike seisvatele probleemidele leida paremad vastused. ja see tähendab seda, et äh, me peame toetama kõiki jõupingutusi selles suunas, ka nõukogus. nii et äh, selle revisjoniga avaneb meil nüüd siis see võimalus paindlikkust ka kasutada ja väljamaksete osas me tahame saavutada oma majanduskasvu eesmärgid, tööhõive osas äh, samuti, eriti noortele inimestele tuleb väga selged vastused anda ja, ja sellel eesmärgidel seda paindlikkust kasutada kogu marginaali ulatuses. nii kulukohustuse kui ka väljakutsete osas peab olema rohkem paindlikkust ja samuti paindlikkust ka ettenägematute kulude jaoks, teinekord on need äh, olnud kas siis Solidaarsusfondi alt äh, või, või Üleilmastumise fondi alt ja nii et see paindlikkuse sissekirjutamine on kindlasti midagi positiivset. ja, ja tuleviku mõttes kindlasti mõistlik punkt. Need on Euroopa Liidu jaoks äh, ja eelarve haldamise jaoks väga tähtsad punktid. ma hindan kõrgelt ka seda, et nõukogu lõpuks ometi on ühehäälselt otsustanud, see oli ka nende enda huvides, rohkemgi nende huvides kui kellegi teise huvides, aga oligi sellega, kuidas on. lõpuks nad jõudsid ikkagi selle lahenduseni. nõukogu üritas ju tegelikult kogu aeg parlamenti kuidagi äh, nurka suruda või, või piirata meie tegevust, sellest me saame muidugi aru, sest aga mitte alati. sest tegelikult nad peaksid olema meie liitlased ja siis tuleb nõukogus täiesti mõttetuid äh, või vähemalt äh, juriidilises mõttes äh, ilma mõjuta avaldusi, selgitusi, millesse kirjutatakse küll see paindlikkus sisse loomulikult, aga sellele järgnevad poliitilised avaldused mis tegelikult ei mõjuta eelarveprotsessi kuidagi, kuidagi. see on selge. ja siis äh, lahendamata küsimused. näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute fond, Junckeri kava, selles osas pole ka veel kindlust ja teiste asjade puhul samuti. jah äh, selge on see, et me ei peaks oma privileegi, privileegidest loobuma ja ühisavaldustes on tegelikult kirjas, ja see tõusetub ka aluslepingute tekstis nimelt, et need ühisavaldused ise ei kanna endas äh, pädevust äh, eelarve pädevate institutsioonide privileegi seada kahtluse alla. ja niimoodi me nendele selgitustele ka siis läheneme, nii nagu proua Toma ka ütles eesmärgiks on meie positsioonide selgitamine, see on meie ainus eesmärk. nii, nagu ma ütlesin, nüüd meil see võimalus on, varem seda võimalust ei olnud. ja esimene revisjon on nüüd siis tulemas äh, mitme aasta finantsraamistiku kohta ja minu meelest on see märk, märk sellest, et äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on ka võimalik kokku panna üks hea eelarve tulevaseks perioodiks. parlament äh, keskendub äh, võimalikult suurele paindlikkusele, aga ka sellele, et mitte ükski sent ka ei läheks kuhugi kaduma eelarvest nii et ma arvan, et kui me niimoodi läheneme selle asjale tulevikus, siis äh, teenime me eelarve eesmärke ja Euroopal on pärast aastat kaks tuhat kakskümmend väga suured rasked eesmärgid ees, mõelgem näiteks pagulaste küsimustele, rändeküsimustele, terrorivastasele võitlusele, julgeolekukaalutlustele ja ainult läbi ühtsa tugeva kaitsepoliitika saame me paljudele probleemidele vastu astuda. ja see, et härra volinik on täna kohal, on ilmselt garant sellele, et me tulevikus teeme rohkem koostööd. et mitte ainult äh, revisjon äh, ei too kasu praegusele eelarveperioodile, vaid sellest lõikame kasu ka uue eelarve kokku koostamisel. suur tänu! suur tänu, härra raportöör! kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldraportöörile, suur tänu! ja suur tänu, et väljendasite härra Olbrichti seisukohti täna siin tema asemel proua Toma ka võttis seisukohta ja nüüd on käes siis Euroopa Komisjonile härra Oettinger. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. see revisjon on komisjoni jaoks ajalooline. esimest korda mitmeaastase finantsraamistiku ajal äh, lepitakse siis poole peal kokku, nii nagu alguses institutsioonide vahel, selles, äh, kuidas timmida eelarvet, kuhu suunata reformid, mida oleks vaja muuta ja mitte ainult ei mõelda sellele, vaid toimuvad ka arutelud institutsioonide vahel ja seega ma tahaksin tänada parlamendi, selles oli teie mõte. Teie mõte oli see, et äh, niimoodi oleks võimalik mõjutada mitmeaastase finantsraamistiku kulgu aastal kaks tuhat kolmteist, et tõite selle sisse, selle äh, mõtte, võitlesite selle eest ja ka läbi surusite. ja ma tahaksin tänada ühtlasi ka mõlemat äh, raportööri proua Tomaad ja härra Olbrichti ja härra Fernandesit. tõesti väga, väga hästi tehtud sisulise töö eest ja tahaksin tänada ka selle eest, et kõikidel tasanditel on komisjoniga teie koostöö nii hästi sujunud. nõukogus äh, novembrist kuni märtsi alguseni toimusid väga pikad arutelud kogu selle asja üle ja äh, ma olen vaatamata sellele väga pikale järelemõtlemisperioodile nõukogus tänulik selle eest, et parlament on olnud nii äh, teemale keskendunud, ei venitanud enam edasi, on äh, võtnud vastu küll väga sisukad seisukohad, aga teinud seda kiiresti. ja nüüd me tahame tõesti siis märtsis Äh, hoida kalendrit ja kui tuleb siis see kiri Londonist artikkel viiekümne osas nüüd, siis me oleme ette valmistunud, see puudutab loomulikult kõiki valdkondi Euroopa Liidus eelarvet, aga eriti ja ma loodan nüüd tõesti, et me suudame ajakavas pidada praeguse äh, valitseb siis teatud teadmatus selles osas, millal see kiri täpselt tuleb, aga ma tahaksin tänada siis äh, avatuse eest äh, nii raportööre kui ka variraportööre Euroopa Komisjon suhtub mõistvalt sellesse, et teie jaoks on need täiendavad selgitused vähemalt põhjus või tekitavad äh, arutelusid ja seega me saame ka aru, et teie ühelt poolt äh, ta-, äh, tahate esitada ühepoolse selgituse, milles kirjutatakse selgelt äh, lahti, et millised õigused on parlamendil eelarveprotsessis, aga selgitab ka seda, et parlament kõrge rahvaesinduskoguna peab omama määravat mõju eelarvele nüüd see praegune pakett, mille nõukogu vastu võttis ja mille parlamentile esitas, selle kohaselt äh, oleme äh, tegelikult astunud äh, sammu tagasi komisjoni esialgsest ettepanekust, kuid sellegipoolest on tegemist väga tähtsa edasiminekuga, sest et aastateks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend peaks nüüd meie töö muutuma lihtsamaks. kõigepealt selgelt on sisse kirjutatud nüüd eelarvesse paindlikkus äh, rubriikide vahel, aga ka eelarveaastate vahel. see tähendab seda, et meil on nüüd äh, paremini ja kiiremini ja tõhusamalt võimalik reageerida uutele ülesannetele, ümber paigutada raskuspunkte, nii nagu parlament äh, seda defineerib teiseks, lisaks paindlikkusele on ette nähtud ka lisavahendid Äh, mida on võimalik nüüd äh, siis äh, kasutusele võtta. paindlikkus ja uued vahendid on oluliseks, oluliseks samadel eesmärkidel, mis on tähtsad ka teie jaoks, majanduskasv, noorte tööpuuduse le-, problemaatika leevendamine, julgeolek, siis finantsvahendite tagamine rändepoliitika haldamiseks ja, ja nende naaberriikide toetamiseks, kus Euroopa Liidu suunas inimesed liiguvad. ja paindlikkus, kui me juba rää-, kui lubate, ma räägiksin natukene kaitse teemadest. Euroopa Komisjonis on praegu ettevalmistamisel ettepanek, mis esitatakse juunis Ülemkogule ja Euroopa Parlamendile. et teisis, teisisõnu, kuidas toetada teadusuuringuid kaitsevaldkonnas ja kuidas koordineerida kaitsepoliitikat Euroopa tasandil kuidas seda teha kulutõhusamalt äh, Euroopa tasandil, kui seda suudaksid teha kakskümmend kaheksa liikmesriiki omapäi. Äh, selliseks poliitikaks ei piisa aga liikmesriikide kaitse-eelarvetest ja seega see Poola, äh, Poola ja revisjon näeb ette uusi vahendeid nende ülesannete jaoks, mis on nüüd uued äh, on võimalik ka vahendeid leida ja mänguruumi luua. Te olete lugenud komisjoni selgitust ja avaldust, mis on ähm, võetud vastu Itaalia seisukohast. sellega tegelikult me täidame ühe kohustuse. nimelt äh, me jälgime pidevalt äh, tööturu olukorda noorte inimeste jaoks see üks koma kaks miljardit eurot, mis lisana käivitatakse, ongi tulenenud sellest eh, konkreetsest seireprotsessist ja oleme ette näinud lisavahendite kasutusele võtmine eelarveperioodi lõpuaastateks ja öö, eh, üritame siis stabiliseerida Euroopa tööturul noorte inimeste öö, eh, võimalusi ja loodame, et sellest, nendest vahenditest piisab. täna õhtul on mul kohtumine öö, eesistujariigi Malta rahandusministriga ja loodetavasti kasutab nõukogu ka veel praegu seda äh, võimalust ära ja enne lihavõtteid veel oma otsuse langetab. viiendal-kuuendal aprillil peaks siis äh, parlament selle otsuse langetama ja siis nõukogu võiks enne lihavõtteid seda teha. ja veel kord, ma saan aru teie seisukohtadest nende ühisavalduste osas. mis nüüd puudutab äh, selle, seda viieprotsendilist personalikärbet, äh, selles osas on Kontrollikoda praegu äh, koostamas analüüsi ja selles ei ole mitte midagi uut. kevadel jõuab meieni info institutsioonide ja personali arengute kohta, eks siis vaatame. ja selge on see, et loomulikult te olete öö, äh, eelarvepädev organisatsioon nagu ka nõukogu, see on see teie peamine ülesanne ja seega teie prioriteete, privileege, vabandust, ei saa siin mitte kuidagi piirata. ja ma viitaksin lihtsalt siin aluslepingutele, mis täna kehtivad ja seal on selgelt eh, kirjas teie pädevused eelarve valdkonnas ja suur tänu seni tehtud töö eest. Merci, monsieur le commissaire. suur tänu, härra volinik. nii et see algatuse, mille raportöörid on välja pakkunud, mis seisneb tegelikult teksti selgitamine, et me selgitaksime oma tõlgendust, mis me anname nendele avaldustele, millega äh, nõukogu on välja tulnud. ja teie seisukohast või teie arvates see kuidagi ei mõjuta seda kokkulepet nõukoguga? suur tänu! suur tänu nende julgustavate sõnade eest ja suur tänu täpsustuste eest, mis peaksid aitama meil esitada muudatusettepanekuid enne äh, kahekümne teise märtsi keskpäeva ja eelarvekomisjonis hääletus leiab aset kahekümne seitsmendal märtsil. see tähendab siis nädala pärast ja niimoodi, et esimesel aprillil täiskogul saaksime me hääletusele panna kogu parlamendis siis parlamendi seisukoha, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist. kas keegi soovib sõna sel teemal? härra Tüpre. Ah, suur tänu, härra esimees et mitte tihti ei juhtu just seda, aga me peame tunnistama, et tegemist on sellise teemaga, mille osas kõik on end tõesti heast küljest näidanud kõigepealt meie raportöörid, kes on suurepärase raporti koostanud, kvaliteetse raport, mis on argumenteeritud ja mis on väga ambitsioonikas. ja tegemist on meil väga hea komisjonipoolse ettepanekuga, ma mäletan, et kui me saime komisjoni ettepaneku ja kuigi mõningad meie sõpradest, kes on maksimalistid, olid natukene eh, pettunud, ja vaadake, kus suunas ma vaatan, aga et me kõik olime natukene üllatunud sellest, et äh, kui tasakaalustatud see komisjoni ettepanek oli, aga siis oli meil mõningaid murepunkte, sellepärast et Slovakkia eesistumine tuli ja me arvasime, et neil ei ole piisavalt kogemust ja meil on vaja nõukogu äh, üksmeelt, aga slovakid tegelesid selle teemaga ja äh, ja neil õnnestus saavutada tõesti täiesti üksmeel. see oli tõesti väljapaistev saavutus Slovakkia kui eesistuja poolt, kelle suhtes oli mõningad öö, olid kahtleval seisukohal. no ja siis itaallased, Commedia dell'arte spetsialistid etendasid oma rolli tõesti suurepäraselt ja lõpuks fraktsioonide positiivne suhtumine, sealhulgas ka nende, kes alguses olid natukene pettunud, aga eh, kõik olid lõpptulemusena üksmeelel ja ütlesid, et me vaatame, me nõustume selle läbivaatamisega ja see kuus miljardit, mis pakutakse, et võtame vastu. aga nüüd need avaldused, et kõik oleks selge, need avaldused on poliitilised deklaratsioonid. poliitilised deklaratsioonid ei saa kuidagi õigust muuta ja, ja seda me ka Euroopa Parlamendi avalduses täpsustame, et et eelarve pädevate institutsioonide kaks, et kaks, kaks haru, et nad ei saa poliitikat muuta, ma ei tea, miks see nõukogu ütleb, et, et meil ei ole nüüd õigust mingit ühist, ühisavaldusega välja tulla, kui neil on see äh, õigus olemas, et nemad seda tegid, aga meie ei tohi nüüd seda teha. et miks nad niimoodi arvavad, aga lõpetuseks tahaksin ma öelda, et on siiski selliseid punkte, mis tekitavad muret, et ähm, arvestades seda kriisiolukorra, milles äh, Euroopa Liit praegu on just tema legitiimsuse suhtes ja kriis kuidas avalik arvamus näeb meid ja et mis, mis, mida meil on vaja näidata? meil on vaja sel-, äh, suuremat majanduskasvu ja neid meetmeid, mis toetaksid noorte tööhõivet ja kui me, ja kui noored ei ole meiega, siis ma ei tea, mis tulevik meile toob. ja rändevoogude haldamine. ja kolmandaks Äh, tõhus võitlus terrorismi vastu. kui me ei suuda neid kolme välja, nende kolme väljakutsega hakkama saada, siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimised saavad olema väga rasked nende jaoks, kes usuvad Euroopasse ja, ja muidugi ei tohi unustada ka neid, kes Euroopasse ei usu ja suur tänu, härra Dupree, ja suur tänu meelde tuletamast, et avaldused kajastavad kajastavad nende seisukohta, kes on nüüd öelnud, et nad on nõus selle läbivaatamise ja selle vahearuandega ja see võimaldab meil meelde tuletada seda, et eelarvet arutame me iga aasta, härra Kolmen. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tänada mõlemat raportööri selle põhimõtteliselt väga hästi tehtud töö eest ma ei laskuks ka siin detailidesse, sellepärast et aega kaotsuselt ei ole selle jaoks, aga ühele asjale viitaksin tähelepanu, nimelt äh, siis see paindlikkuse sissetoomine eelarvesse. kõik suhtume sellesse tavaliselt äh, väga positiivselt, sest et äh, see tähendab paindlikkust rahade kasutamisel, aga ärgem unustagem seda, et äh, see paindlikkus põhimõtteliselt tähendab ainult seda, et üks äh, kulu, mis äh, on ette nähtud, seda saab kulutada ainult ühe korra. ja kui me esialgse eesmärgi osas tahame olla paindlik, siis see tähendab seda, et kuskilt võtame me ju raha ära, kui me sellelt esialgselt eesmärgilt selle raha kuhugi mujale paindlikult suuname ja ka rahasumma on üks ja seesama ja jäik ja seega see ei lahenda neid probleeme, mis meie ees on ja me ei saa lihtsalt öelda, et meil on vaja rohkem raha, raha ja raha. no rääkida võib niimoodi, aga seda raha meil ei ole ja liikmesriikidel ei ole praegu ka võimalusi neid vahendeid äh, äh, lubada endale. ja üks lisamärkus. me peaksime äh, praegu eh, siin mitmeaastases finantsraamistikus rääkides mõtlema järgmisele eelarveperioodile ja peame võtma selge seisukoha. nimelt selles osas, et meie, Euroopa Liit, peab kõigepealt eh, selgelt välja ütlema, millised on meie eesmärgid, kes vastutab mille eest ja kõige olulisem, kes on valmis võtma, millise koorma endale kanda. kui me seda asja ei selgita, siis me võime ilusaid lauseid kokku panna selle kohta, et eh, tahame rohkem ära teha noorsootööpuuduse vähendamiseks, et tahame võidelda rändeprobleemide vastu, aga just nimelt näiteks sellesama rändepoliitika puhul on näha, et meil ei ole ikkagi veel ühiskontseptsiooni, mis eh, oleks eh, heaks aluseks koostööle Euroopa Liidu tasandil. ja nüüd siis juba järgmine teeme Euroopa ühtne kaitsepoliitika. me võime sellest väga abstraktsete kujundite alusel rääkida, aga kes on otsust-, kes on öelnud selgelt välja, et nad on valmis võtma sellise koorma või kes vastutab mille eest? kui me tahame üheskoos hakata välja arendama mingisugust kaitsepoliitikat, siis loodetavasti on selles osas selgus juba suur, aga tegelikult mulle jah, teatud kaitsepoliitikad, jah, meil on käivitatud ja selles osas on selgus, aga kui me tahame enamat ja kui me hakkame juba rääkima summadest, siis meil peab olema eesmärgid väga selged äh, paigas ja mulle tundub, et praegu me natukene valelt poolt läheneme sellele asjale. suur tänu, härra Püüge! suur tänu, härra esimees, ma tahaksin ka kõigepealt äh, tänada meie raportööre ja tänada ühtlasi volinik Oettingeri härra Oettinger ähm, oma seisukohavõtus viitas sellele, et äh, ta tunnetab väga hästi seda, mis on parlamendi jaoks oluline. teiste institutsioonide puhul äh, teinekord äh, on sellisest arusaamast natukene vajaka ja seega parlamendi poliitiline avaldus, mille me oleme esitanud, minu meelest on see täiesti normaalne samm kui me praegu vaatame, milliseid avaldusi on näiteks nõukogu iga-aastase eelarve arutelude osas avaldanud, siis äh, tuletab ta ikka ja jälle meile meelde, mida alusleping on ette näinud ja selles mõttes ei peaks olema probleeme ka meiepoolse avaldusega. ma arvan, et see on oluline samm edasi väga raskes olukorras, mis mõneti muidugi on sõlt-, oli ettearvatav juba aastal kaks tuhat kolmteist, kui esialgsed läbirääkimised läbi kukkusid. mul on veel meeles, et Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskond elas läbi sellise perioodi Iiri eesistumise ajal, kus kuus kuud ei olnud keegi valmis meiega mõistlikult läbirääkimisi pidada ja lõpuks olime siis selles olukorras, et äh, üleöö tuli leida siis sõna otseses mõttes kokkulepe sisulises pooles, kuigi ja öö, äh, ma olen erakordselt tänulik härra Kalfinile, kes toona meie fraktsiooni raportöör oli, oli see, et rahva, et Euroopa Parlament ei nõudnud rohkem raha, vaid rohkem paindlikkust. paindlikkust, et kuidas kasutada neid vahendeid, mille puhul me teadsime, et esimese kahe aasta jooksul eelarveperioodis neid vahendeid ei kasutata. ja et oleks tõesti normaalne, kui me saaksime neid vahendeid äh, kasutada nendes valdkondades, kus eelarveperioodi lõpupoole on hädasti rahadest puudu. ja sellest tuligi välja siis see suurem paindlikkus ja, ja see paindlikkus on viinud selleni, et aastal kaks tuhat viisteist oli meil võimalik hakata vahendeid ümber paigutama kriisiolukorras ja niimoodi, nagu mina pole seda, seda varem näinudki parlamendis. ja võib-olla on see protsess, millele nõukogus ka võib-olla natukene võiks tulla tunnustust, kui me järgmisel korral eelarvest hakkame rääkima. aga üks asi, härra volinik, veel. aastaid tagasi me käivitasime selle protsessi, aga mulle tundub, et poolikult. kui nüüd täiesti õigustatult räägitakse ja see on seal ühenduses ka Euroopa Komisjoni valge raamatuga, aga nimelt see, see, et kuhu see Euroopa Liit äh, oma rahva ja riikidega peaks minema, et need on meil alternatiivid siis esitatud ja mingil hetkel peab arvestama sellega ka eelarvepoliitikas. sellepärast, et kui me ütleme, et me valime sellise alternatiivi Euroopa Liidu jaoks, siis peab olema selge ka see, et kuidas seda asja hakatakse korraldama, mida teevad institutsioonid, kes teeb mida mida teevad erinevad tasandid, kohalik, äh, liikmesriigi, Euroopa tasand, kui suur on arve ja kes selle arve kinni maksab. sest muidu on see kõik täiesti mõttetu. aga kui see, kui näiteks see pilootprojekt äh, kaitse äh, teadusuuringud, siis siin tuleb läheneda täpselt samamoodi. kui me toome midagi Euroopa tasandile siis see tähendab seda, et samalaegselt peab toimuma väga palju arutelusid liikmesriikide vahel, mida teevad ära liikmesriigid, millised on teie vastutused uues, selles uues raamistikus, ähm, millised äh, need valdkonnad, äh, mis äh, võib-olla tänastes kaitseministeeriumites tänu uuele raamistikule kujunevad täiesti liiasteks ja topelttöö tegemiseks ja me oleme näinud seda ka varem uurimiskomisjonides, et äh, komi-, komisjoni teadusuuringud äh,, uuringud peavad olema sõltumatud. aga samas luuakse Saksamaale kaks uut institutsiooni, kõik teevad väga head tööd, aga lõpuks tekib mul selline tunne, et tehakse topelttööd, et liikmesriigid luuvad uusi teadusuuringuid, institutsioone, kuigi seda tehakse ka Euroopa tasandil ja mulle tundub, et me peaksime rohkem mõtlema sellele, äh, et äh, mida äh, on võimalik või mida oleks mõistlik teha Euroopa tasandil, teinekord liikmesriigid jah, on nõus sellega, et kõik tuuakse Euroopa tasandile, aga kodus lasevad samamoodi edasi ja seega see sünergia, mis peaks tekkima, jääb äh, tekkimata. ja see on kindlasti tähtis punkt, kui me hakkame rääkima tulevikuversioonides, et kuidas ka seda kõike rahastada nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, aitäh! suur tänu! et tegelikult, mida Euroopalt oodatakse? me üritame paika panna siin eelarverida selleks, et läbi viia operatsioone või mis ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, aga see on tõesti väga frustreeriv. nii et nüüd, kui me tähen-, äh, tähistame Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva, et vaja lihtsalt teada, mida me soovime nüüd Euroopaga peale hakata. me peame selgelt paika panema, et millised on need valdkonnad, millega ei saa tõhusalt liikmesriikide tasandil eh, tegeleda. proua Toma, te võite täiesti uhke olla selle töö üle, mis te olete härra Olbrichtiga koos ära teinud oma ja härra volinik, me peame arutama seda ja mõtlema sellega, selle peale koos nõukoguga ja kuidas mitmeaastane finantsraamistik pärast kahekümnendat aastat välja hakkab nägema. suur tänu selle suurepärase töö eest kõigile, kes on panustanud sellesse ja suur tänu ka selle ülevaate eest koostööst nõukogu ja komisjoni vahel ja et kuidas on edasi liigutud ja saadud hakkama millegi sellisega, mida siiani veel ei ole nähtud. nii et oli vaja vahearuannet läbi vaata, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ja ma arvan, et nüüd kõik eeldused on olemas, et, et nõukogu ja parlament kiidaksid selle e-, heaks, aga see ei tähenda seda, et me iga aasta ikkagi jätkuvalt ei arutaks eelarvega seonduvaid küsimusi. me lõpetame praegu sellega ja läheme edasi ühiskomisjoniga, majanduskomisjoniga koos selleks, et rääkida veel teisest esmatähtsast teemast, mis puudutab strateegiliste investeeringute fondi ja selle fondi kestuse pikendamist.